ühildatavad Euroopa Parlamendi liikme ametikohaga. õiguskomisjon otsustas kaheksandal juulil kaks tuhat kolmteist kinnitada uute liikmete mandaadid ja need jõustuvad esimesest juulist kaks tuhat kolmteist, need on kolleegid Borsan, Pusic, Maletšitš, Petrovitš, Jakovina, Suitša ja Tomasitš ja samuti kolleegid Baldini, Pikula, Plenkovitš, Stier, Valjalo ja Vuljanitš. ja ma teen ettepaneku äh, lugeda need mandaadid kinnitatuks. hästi. pädevad Poola ametkonnad on esitanud